Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner. head kolleegid, palun asuge oma kohtadele. La séance est reprise. Nous avons ce matin à nous prononcer sur euh, täna on meil siis ülesandeks hääletada aasta kaks tuhat kaheksateist eelarve teiste jagude üle Euroopa Parlamendi eelarve üle ja maksete üle. Teie hääletuskaardid ole, on, on teil valmis, ma näen, elektrooniliseks hääletuseks. ja vist ei ole vaja testi teha. esimene hääletus puudutab assigneeringute taastamist Alors, par souci de cohérence, pardonnez-moi, mais on va commencer par les paiements. alustame maksetest. nii et sellega me lõpetame kolmanda jao hääletuse. maksed niisiis. esimene alaplokk on meil siin lisas tabel üks. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. teine alaplokk, millega taastatakse assigneeringud eelarveprojektis, nii nagu lisas tabelis kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmas alaplokk, koos assigneeringud poolt äh, viiakse kõrgemale tasemele eelarve projektis, tabel kolm lisas, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd veel ka neljas, lisas tabel neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd edasi tulevad eraldi hääletused kõigepealt äh, kompromiss ploki kolm all, null kaheksa, null kaks, null kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja kuue muudatusettepanek seitse, üks, kaks, neli langeb ära. üks, kolm, null kolm, seitseteist, Euroopa Regionaalarengu Fondi muudatusettepanek MEM üheksa, null, null, üks, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Nous en venons aux autres sections. nüüd jõuame teiste jagude juurde. esiteks, eesmärgiks on taastada assigneeringud eelarveprojektis, mida kärpis nõukogu ja mis puudutab Euroopa kohust kontrollikoda, andekaitse inspektorit ja Euroopa Liidu välisteenistust. siin on mõned äh, korrektsioonid nende asutuste ja teenistuse suhtes, kes on poolt. vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd assigneeringud äh, nõukogu äh, jagu kaks on terve rida muudatusettepanekuid, nende eesmärgiks on kahandada nõukogu assigneeringuid. see on vastuolus meie lähenemisega, mis on positiivne ja mille eesmärgiks on jääda nõukogu ettepanekute juurde. Neid muudatusettepanekuid võiks hääletada koos plokina, kui te vastu ei ole. ja seega panen hääletusele, kes on poolt tuhat ükssada on eelarverida. tõstke palun kätt. vastu. erapooletud. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. jagu neli. Euroopa Kohus. eelarverida tuhat nelisada kuus. Jüri muudatusettepanek ALDE, muudatusettepanek Budge, muudatusettepanek, mis suurendavad assigneeringuid üle ühe miljoni ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmine muudatusettepanek langeb ära, kaks tuhat ükssada nüüd kolm muudatusettepanekut Jüri, Alde ja Budge. Nende eesmärgiks on assikuneeringud viia suuremale tasemele. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek rohelised, rohelistelt langeb ära ja edasi. on terve rida muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on kahandada assigneeringuid võrreldes eelarveprojektiga sada neli kuni kakssada viiskümmend neli, neid võiks hääletada plokis. kui teil midagi selle vastu ei ole, härra raportöör. jah, ta on nõus kes on nende muudatusettepanekute poolt? kes on vastu? erapooletuid, need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. nüüd ähm, märkused ja reservid. tuhat remunerations and allowances muudatuse ettepanek ECR kaheksa kolm kolm kaheksa. reserv kolm protsenti, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. tuhat nelisada. Jüri kuus, seitse, null, üks. kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kaks tuhat kaheksa. Jüri kuus, seitse, null, kaheksa. kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud nüüd jagu viis. kontrollikoda, äh, eelarverida tuhat kakssada. Badž kaks tuhat kolmsada. kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud sotsiaaldemokraatide seitse, kuus, üheksa, kolm, ALDE seitse, seitse, kuus, seitse, eelarvekomisjoni neli, viis, seitse, kuus, millega taastatakse assigneeringud, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud et celui de, du groupe EFDD euh, e muudatusettepanek kaheksa, viis, kuus, üheksa langeb ära. tuhat kuussada kaksteist further training for staff. esimene muudatusettepanek EFDD seitse, neli, kaheksa, kaks. eesmärgiks on kärpida nõukogu ettepanekut, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. neli muudatusettepanekut, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, üheksa, seitse, ALDE seitse, seitse, seitse, üks, Rohelised kaheksa, neli, null, viis, eelarve neli, viis, kaheksa, üks. eesmärgiks on taastada assigneeringud eelarveprojektis, kes on poolt, vastu, erapooletud see muudatusettepanek on vastu võetud. sada kuuskümmend kaks, millal oli ta? Batch kaks kolm null üks. eesmärgiks on taastada osaliselt assigneeringud. kes on poolt? vastu erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. neli muudatusettepanek, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, üheksa, kaheksa, ALDE seitse, seitse, seitse, kaks, rohelised kaheksa, neli, null, viis, eelarvekomisjon neli, viis, kaheksa, kaks. Nende eesmärgiks on taastada eelarveprojekti assigneeringud, kes on poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. kaheksa, viis, seitse, null EFDD-lt langeb ära. eelarverida kaks tuhat seitse, fitting out of premises. EFDD seitse, neli, kaheksa, viis kahandab nõukogu ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see muudatusettepanek on tagasi lükatud neli muudatusettepanek, sotsiaaldemokraadid seitse, seitse, viisteist, ALDE seitse, seitse, seitse, neli, rohelised kaheksa, neli, null viis, eelarvekomisjon neli, viis, kaheksa, neli, millega taastatakse eelarveprojekti assigneeringud, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks, üks, null, kaks, välisteenistused, Maintenance of Software and Systems, neli muudatusettepanekut, ähm, sotsiaaldemokraadid seitse, seitse, üks, kuus, ALDE seitse, seitse, seitse, viis, Rohelised kaheksa, neli, null, viis, eelarvekomisjon neli, viis, kaheksa, viis, taastamaks eelarveprojekti assigneeringut, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? kakssada kaksteist mööbel, eelarvekomisjon kaks tuhat kolmsada null kaks taastab osaliselt assigneeringut, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on tagasi lükatud. neli muudatusettepanekut, sotsiaaldemokraadid seitse, seitse, üks, seitse, ALDE seitse, seitse, seitse, kuus, Rohelised kaheksa, neli, null, viis, eelarvekomisjon neli, viis, kaheksa, kuus, eesmärgiks taastada assigneeringud, kes on poolt? vastu. erapooletuid see on vastu võetud. järgmine muudatusettepanek EFDD seitse neli kaheksa üheksa langeb ära. eelarverida kaheksa kolmkümmend kaheksa Other Administrative Expenditure. eelarvekomisjon kaks kolm null kolm muudatusettepanek, millega osaliselt taastatakse assigneeringud. kes on poolt? vastu kõik käed ei tõuse piisavalt kõrgele peame hääletama elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kahekümne viie vastuhäälega, neli oli poolt. nii et olge palun nii kenad ja tõstke käsi neli muudatusettepanekut, äh, sotsiaaldemokraadid seitse, seitse, kakskümmend, ALDE seitse, seitse, üheksa, rohelised kaheksa, neli, null, viis, eelarvekomisjon neli, viis, kaheksa, üheksa, selle eesmärgiks on taastada signeeringud, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. E, järgmine muudatusettepanek EFTD seitse, neli, üheksa, kaks langeb ära eelarverida kakssada seitsekümmend Limited Consultation Studies and Service kaks muudatusettepanekut. rahvapartei kaheksa null kaks kaheksa, sotsiaaldemokraat kaheksa seitse üks kuus. täpsustaksin siinkohal, et, et raportöör on täpsustanud selle eelarverea osas, et kui muudatusettepanekud vastu võetakse, need kaks tükki ning reservi puudutavad muudatusettepanekud, siis äh, on see küsimus sellega lahendatud. see hääletus seega tähendab, et need on omavahel seotud reservidega, kes on poolt? vastu? erapooletud? see muudatusettepanek on vastu võetud. kaks tuhat seitsesada nelikümmend üks, paats kaks kolm null neli selle eesmärgiks on taastada osaliselt assigneeringud, kes on poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. neli muudatusettepanekut, sotsiaaldemokraadid seitsesada kaks, kaks, ALDE seitsesada kaheksa, üks, rohelised kaheksa, neli, null, viis, eelarvekomisjon neli, kuus, kolm, üheksa, mille eesmärgiks on taastada assigneeringud eelarveprojektis, kes on poolt vastu, erapooletud. Need muudatusettepanekud on vastu võetud. edasi tuleb terve rida hääletusi, eelarveread kaks tuhat kuni kakssada seitsekümmend kaks. Nende eesmärgiks on suurendada, vähendada assigneeringuid võrreldes nõukogu hääletusega ja komisjoni ettepanekud, ma arvan, võime hääletada, härra volinik, neid plokis, jah. kes on poolt, tõstavad kätt, palun, selle ploki poolt, kes on vastu, erapooletuid, need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. ja reservid, hääletus on juba tegelikult aset leidnud seoses muudatusettepanekutega kaheksa, null, kaks, kaheksa ja kaheksa, seitse, üks, kuus nüüd jagu kuus. majandus- ja sotsiaalkomitee. Elvar Rida, tuhat neli. esimene muudatusettepanek e NF kaheksa, kaks, kaks, üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. EFDD seitse, kolm, üheksa, viis eesmärgiks on assigneeringuid kahandada kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Inta kuus, seitse, viis, kuus, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, üks. selle eesmärgiks on assigneeringud viia kõrgemale projektist, kes on poolt, vastu, erapooletuid pole päris selge, kõik ei tõstnud kätt, seepärast peate hääletama elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik jõudsid hääletada? kaks inimest teie seas ei hääleta, vaatamata sellele, et kaardid on äh, masinas, hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on vastu võetud kakskümmend üks poolt, kümme vastu. tuhat kaheksa, järgmine eelarverida. EFTD seitse, kolm, üheksa, seitse mis kahandab assigneeringuid, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see muudatusettepanek on tagasi lükatud, sada viis further training language courses and other training. EFTD seitse kolm üheksa kaheksa, see kahandab assigneeringuid. kes on poolt? vastu? erapooletuid, see on tagasi lükatud võetud tuhat kakssada remuneration and allowances EFDD seitse kolm üheksa üheksa, mis kärbib assigneeringuid eelarveprojektis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud ENF kaheksa kaks kolm null. selle eesmärk samuti on kahandada assigneeringuid, kes on poolt? vastu? erapooletuid? see on tagasi lükatud, Inta kuus, seitse, viis, viis, sotsdemokraadid seitse, kuus, kaheksa, kaks. eesmärgiks on assigneeringud suurendada võrreldes eelarveprojektiga, kes on poolt, vastu. ei ole päris selge, kõik ei tõsta kätt ja jällegi tuleb elektrooniline hääletus, see on alanud tundub, et kõik ei ole siiski veel hääletanud ja nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend üks poolt, üheksa vastu. nüüd eelarverida tuhat kakssada kakskümmend, ENF kaheksa, kaks, kolm, üks soovib kustutada selle rea, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, eelarverida tuhat nelisada EFTD seitse neli null null, kärbe, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, eelarverida neli, üks neli kaks null, ECR kaheksa kolm neli üks, see on kärbe, võrreldes eelarveprojektiga, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EFTD seitse neli null üks kahandab assigneeringuid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tuhat nelisada kakskümmend kaks. EFTD seitse neli null kaks kahandab assigneeringuid, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud rida üks, kuus, üks, null, FTD seitse, neli, null, neli, see on kärbe, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. Elva rida tuhat kuussada kaksteist, kaks muudatusettepanekut, Rahvapartei kaheksa, null, kaks, üheksa, Sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, kolm, taastab assigneeringud, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on vastu võetud üks, kuus, kaks, batch kaks tuhat nelisada. see taastab assigneeringud. kes on poolt? vastu? palun tõstke kätt, kes on poolt? Butch kaks tuhat nelisada, vastu. erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaks tuhat LTD e seitse neli null kuus, see kahandab assigneeringuid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, eelarverida kaks tuhat üks, ENF kaheksa kaks kolm kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks tuhat seitse, eelarvekomisjoni ettepanek kaks neli null üks, see taastab assigneeringud kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks tuhat kakskümmend kaks, esimene muudatusettepanek EFTD seitse, neli, null seitse, see on kärbe. kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, eelarvekomisjonilt kaks, neli, null kaks, ta, kärbe, kes on poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaks tuhat kakskümmend neli, ECR kaheksa kolm neli null, FDTD seitse neli null kaheksa, kärbe, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaks tuhat ükssada, EFTD seitse neli null üheksa, mis on kärbe võrreldes projektiga ja nõukogu ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaks muudatusettepanekut Rahvapartei kaheksa tuhat kolmkümmend, sotsiaaldemokraat seitse kuus kaheksa neli, taastava signeeringut, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kaks tuhat ükssada kaks, EFTD seitse neli üks null, kes kahandab, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaks tuhat kaksteist EFDD seitse neli üks üks, mis on kärbe võrreldes nõukogu ettepanekuga, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on tagasi lükatud. kaks muudatusettepanekut, kaheksa null kolm üks, sotsiaaldemokraat seitse kuus kaheksa viis, taastava signeeringut, kes on poolt? vastu. erapooletuid, see on vastu võetud. kaks tuhat kakssada neliteist EFDD seitse neli üks kaks see on kärbe, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuusteist, EBTD seitse, neli, üks, kolm, see on kärbe, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa, EBTD seitse, neli, viisteist, see on kärbe, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud Mm, kaks, neli, null, kolm eelarvekomisjonilt, see on kärbe, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd kaks tuhat viissada nelikümmend, esimene muudatusettepanek, EFTD seitse, neli, üks, kuus, see on kärbe võrreldes nõukogu ettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. eelarvekomisjon kaks, neli, null, neli Äh, kahandab nõukogu ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud, Rahvapartei kaheksa, null kolm, kaks, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kaheksa, kuus, taastab assigneeringud võrreldes eelarveprojektiga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks tuhat viissada nelikümmend kaks, kaks muudatusettepanekut Rahvapartei kaheksa, null kolm, kolm, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kuus, kaks see taastab assigneeringud eelarveprojektis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. FTD seitse, neli, üks, seitse langeb ära, kaks, viis, neli, kuus, FTD seitse, neli, üks, kaheksa, see on kärbe võrreldes nõukoguga, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaks muudatusettepanekut Rahvapartei kaheksa null kolm neli, Sotsiaaldemokraat seitse kuus kuus kolm, taastava signeeringu eelarveprojektis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa viis nelikümmend kaheksa, ENF kaheksa kaks kolm kuus, see kahandab nõukogu ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, EFDDD seitse neli üks üheksa, kesk, kahandab nõukogu ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. rahvapartei kaheksa, null, kolm, viis, sotsiaaldemokraat seitse, kuus, kuus, neli, taastab assigneeringud eelarveprojektis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks tuhat kuussada, EPP kaheksa tuhat kolmkümmend kuus, taastaks eelarveprojekt poolt, vastu erapooletud, see muudatusettepanek on vastu võetud, EFTD seitse neli kaks null langeb sellega ära. Elaride kaks tuhat kuussada kaks, EFTD seitse neli kaks üks, millega vähendatakse eelarvet poolt vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. kaks kuus kaks null, EFTD seitse neli kaks kaks, millega vahendatakse vahendeid poolt vastu, erapooletud see muudatusettepanek on tagasi lükatud, eelarve kaks neli null viis, ähm, millega vähendatakse nõukogu poolt ettepanekut poolt vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud, Rahvapartei kaheksa null kolm seitse, Sotsiaaldemokraat seitse kuus kuus kuus, millega taastatakse esialgne eelarveprojekt poolt vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud eelarverida kaks kuus kaks kaks, kaks eela-, ette, muudatusettepanekut Rahvapartei kaheksa null kolmkümmend kaheksa, sotsiaaldemokraat seitse kuus kuus seitse poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on vastu võetud. järgmine langeb ära. see tähendab, et äh, FTD ja ECR-i muudatusettepanekud langevad ära kaks, kuus, kaks, neli. FTD seitse, neli, kaks, neli. poolt, vastu, erapooletud, muudatusettepanek tagasi lükatud. seitsmes jagu, regioonide komitee, tuhat eelarverida. sotsiaaldemokraatide seitse, seitse, kümme, millega suurendatakse eelarvevahendeid poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Elorida tuhat neli, EFTD seitse neli kaks viis, vähendatakse Elovahendeid poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. sada viis, kaheksa null kolm üheksa Rahvaparteilt, seitse seitse üksteist Sotsiaaldemokraatidelt, millega äh, tõstetakse eelarvet poolt, vastu pole selge, kontrollime, palun, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada? tundub, et mitte, kolm häält on puudu. nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud üheksateist poolthäält, üksteist vastuhäält, kaks erapooletut eelarve rida tuhat kakssada. esimene muudatusettepanek e FTT seitse neli kaks kuus, ähm, kahandatakse vahendeid poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. ENF kaheksa kaks kolm neli, millega vahendatakse, kahandatakse vahendeid poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud EPP kaheksa null neli null, sotsiaaldemokraat seitse kuus kuus kaheksa, taastakse esialgne ettepanek poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja see tähendab seda järgmine eelarve kaks tuhat viissada muudatusettepanek langeb ära, tuhat kakssada kakskümmend eelarve rida, NF kaheksa kaks kolm viis, millega võetakse eelarve rida välja, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat nelisada EFTD seitse, neli, kaks, seitse, kahandatakse vahendeid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. EPP kaheksa, null, neli, üks, sotsiaaldemokraadid seitse, kuus, kuus, üheksa, tähtsatakse esialgne ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat nelisada kaks. E FTD seitse, neli, kaks, kaheksa, millega kahandatakse vahendeid poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Rahvapartei kaheksa null neli kaks, Sotsiaaldemokraatia seitse kuus seitsekümmend null, millega taastatakse esialgne ettepanek poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. tuhat nelisada kakskümmend, EFTD seitse neli kaks üheksa, kahandatakse eelarvevahendeid poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud. rahvapartei kaheksa null nelikümmend kolm, Sotsiaaldemokraatia seitse seitse üks kaks millega suurendatakse eelarve signeeringuid poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. tuhat nelisada kakskümmend kaks FTD seitse neli kolm null vähendatakse eelarvevahendeid poolt, vastu, erapooletud või tagasi lükatud kuussada kümme FTD seitse neli kolm üks vähendatakse eelarvevahendeid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tuhat kuussada kaksteist EFTD seitse neli kolm kaks vahendatakse eelarvevahendeid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve kaks viis null üks ja kahandatakse eelarvevahendeid poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks, ECR kaheksa, kolm, kolm, kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. EPP kaheksa tuhat nelikümmend neli, sotsiaaldemokraat seitse, kuus, kaheksa, seitse. Äh, tõstetakse eelarvevahendid võrreldes ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks tuhat EFTD seitse, neli, kolm, neli. vähendatakse eurovahendeid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks tuhat seitse, EPP kaheksa, null, neli, viis, sotsiaaldemokraat seitse, kuus, kaheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine langeb ära, kaks viis null kaks eelarvet. nüüd eelarvega kaks tuhat kakskümmend kaks koma EPD seitse neli kolm viis ja nõukogu ettepanekust allapool, poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. EPP kaheksa null neli seitse, sotsiaaldemokraat seitse seitse kolmteist, millega taastatakse esialgne ettepanek, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja eelarve kaks viis null kolm langeb seega ära kaks tuhat kakskümmend neli ja FTD seitse neli kolm kuus kahandatakse eelarvevahendeid võrreldes ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks tuhat ükssada, EPP kaheksa tuhat nelikümmend kaheksa, sotsiaaldemokraadid seitse kuus kaheksa üheksa, äh, suurendatakse vastavalt poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. järgmine muudatusettepanek langeb ära kaks, üks, null, kaks eelarverida, e FTD seitse, neli, kolmkümmend seitse. kahandatakse eelarvevahendeid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist, e FTD seitse, neli, kolm, kaheksa, kahandatakse ettepanekud poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neliteist, e FTD seitse, neli, kolm, üheksa, kahandatakse vahendeid poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja edasi EPP kaheksa null nelikümmend kuus, sotsiaaldemokraat seitse kuus üheksakümmend, millega suurendatakse vahendeid poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. ja järgmine eelarve kaks viis null viis langeb ära. kakssada kuusteist, EFTD seitse neli neli null, suurendatakse jälle, vabandust, kahandatakse poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend EFTD seitse neli neli üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa EFTD seitse neli neli kaks, kahandusvahendeid poolt, vastu. ei kuule, mida öeldakse saalist. ilmselt küsitakse, kas on võimalik hääletada plokis, vastus on ei seega muudatusettepanek tagasi lükatud, kaks, viis, neli, null, EFTD seitse, neli, neli, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, neli, üks, EFTD seitse, neli, neli, neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, neli, kaks, EFTD seitse, neli, neli, viis, poolt, vastu, eesmärk, tagasi lükatud. eelarve kaks, viissada kuus millega kahandatakse vahendeid poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, nelikümmend kuus, EFTD seitse, neli, neli, kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks tuhat kuussada, EFTD seitse, neli, neli, seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, null, seitse eelarvelt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks tuhat kuussada kaks, eelarve kakssada, kaks tuhat viissada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks tuhat kuussada kakskümmend EPP ja sotsiaaldemokraatidelt taastatakse esialgne ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmised muudatusettepanekud langevad ära. kaks tuhat kuussada kakskümmend kaks, sotsiaaldemokraatide seitse, seitse, üks, neli tõstetakse signeeringud poolt vastu, erapooletud. see on vastu võetud. EFTD muudatusettepanek langeb see ka ära. nüüd eelarved ja kakssada kuuskümmend neli EPP, kaheksa tuhat viiskümmend, sotsiaaldemokraatid seitse, seitse, null üheksa, millega suurendatakse signeeringuid poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud ja ECR kaheksa, kolm, kolm, kolm langeb seega ära. nüüd edasi jagu kaheksa, Euroopa ombudsman. ma arvan, et siin võime küll vist hääletada plokis sada neli kuni eelarvide kolmsada kolm. raportöör noogutab, seega kuus muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud, need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. üheksas jagu Euroopa andmekaitse järelevalve. ma arvan, et ka siin võiksime hääletada plokis ehk siis eelarve ridadest tuhat kümme kuni eelarvejani kolm tuhat nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. osa küm-, jagu kümme, palun. Euroopa välisteenistus, eelarveide tuhat kakssada. muudatusettepanek äh, väliskomisjonilt viis tuhat kolmsada kuus, millega suurendatakse assigneeringuid poolt, vastu erapooletud, see muudatusettepanek on vastu võetud ja kolm järgmist ENF-ilt, EFTD-lt ja ECR fraktsioonilt langevad ära. kaks tuhat kakssada neliteist, mis on uus eelarverida, Ahvet viis kaks kaks üks ja eelarve neli neli null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud kolm tuhat kaks. ahvet viis kaks kuus null, millega suurendatakse eelarvevahendeid poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja seega ENF kaheksa kaks üheksa kaks ja EFTD kaheksa viis viis kaheksa ei tule hääletusele. kolm tuhat kuus, ahvet viis tuhat kolmsada kaheksa. Ah, esimees vabandab, seda ei hääletata ja nüüd ülejäänud Elveriad tuhat ükssada üks kuni äh, eelarvereani võime üsna pikalt selle võtta ette, kuni eelarverida kolm tuhat viis. oleme nõus, et plokis need võtta voter, on va voter. Donc on va, monsieur Rubik souhaite qu'on vote. Euh, härra Rüübik palub, et tema muudatusettepanek hääletatakse eriti lä-, eraldi läbi. esimene plokk tuhat ükssada üks kuni tuhat kakssada kaks. esimees vabandab, tuhat ükssada üks kuni tuhat kakssada üks poolt, vastu erapooletud. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. nüüd tuhat kakssada kaks. härra Rüübichi ettepanek on siis see kõigepealt esimene muudatusettepanek NF-ilt poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ja nüüd eelarve neli kuus kakskümmend viis härra Rüübichilt, millega suurendatakse vahendeid poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaksteist poolthäält, kakskümmend kaks äh, vastuhäält ja kui raportöör on nõus, siis hääletame nüüd eelarvereast tuhat kakssada kolm kuni eelarvereani kolm tuhat viis plokis, oleme nõus kõik sellega. kes on poolt? vastu? erapooletud? Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. ja nüüd märkuste osa, eelarverida tuhat kakssada, ahvet viis tuhat kolmsada kuus, poolt vastu ja erapooletud see on vastu võetud. kolm tuhat kaks, äh, ahvet viis tuhat kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kolm tuhat kuus, ahvet viis kolm null kaheksa, EPP kaheksa tuhat kakskümmend seitse, eelarve neli kuus null kaheksa, mida me ei hääleta. nüüd edasi jagu üks Euroopa Parlament. nii kõigepealt hääletame osa, millega jäävad äh, sammad samaks, kolm koma kolm protsenti ja siis lisad poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd plokk üks, kaks. see on äh, lisas üks, tabel kaks, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd uued ettepanekud, ellu reidetud kakssada kaheksa, tuhat kakssada, kuue, seitse, kolm, kolmteist, mille eesmärgiks on vähendada assigneeringuid. vist tundub, et võib neid hääletada klo-, klo-, plokis, sest nad on omavahel otseselt seotud, see räägib siis, puudutab see palkade üks koma viis miljonit antakse fraktsioonidele poolt, vastu, erapooletud Need kaks muudatusettepanekut on vastu võetud. reserv, eelarverida tuhat kuus, eelarve muudatusettepanek neli tuhat kakssada nelikümmend kuus, millega pannakse kümme protsenti reservi poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd märkused, eelarverida kakssada nelikümmend kaks AFCO muudatusettepanek kuus, seitse, kolm, kuus poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. lõppenud. tagasi lükatud ka kuusteist poolt, et kaheksateist vastu hääl. kolmsada kakskümmend kuus. vabandust, kolm, kaks, neli, viis, AFCO kuus, seitse, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd eelarve kolmsada kakskümmend kuus, eelarve neli, kuus, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd establishment plan, eelarverida S üks kaksteist, EFTD kaheksa kuus kuus null, mis on äh, üsna drastiline lähenemine, äh, fraktsiooni töötajaskonna vähendamine on eesmärgiks poolt, vastu, erapooletud see muudatusettepanek on tagasi lükatud. Eh bien, mes chers collègues, nous en avons terminé. armsad kolleegid, olemegi lõpetanud muudatusettepanekute läbivaatamise ja hääletuse, mis siis puudutab eelarve projekti aastaks kaks tuhat kaheksateist. veel kord tahaksin öelda tänusõnad ja avaldada tunnustust meie raportööridele Sigrid Muressonile ja Richard Ashworthile kelle töö on olnud silmapaistev ja kes valgustasid eelarvekomisjoni. samuti tahaksin tänada ja tunnustust avaldada meie kaastöötajatele. hääletuse kestus, tundub, et oli lühem kui tavaliselt. loodetavasti teil ei ole midagi selle vastu, igal juhul see sai võimalikuks tänu sellele, et töö oli suurepäraselt ette valmistatud, seda, selle eest oleme tänuvõlgu raportööridele, variraportööridele, nõunikele, sekretariaadile. Nad kõik on tõelise vägitööga hakkama saanud, nii et aplaus neile. härra Rüübig. Äh, ja tänke, hea voorsitsenda. Äh, suur tänu teile, esimees, tahaksin öelda palju tänu meie esimehele, kes on teinud eh, head tööd ja me oleme väga õnnelikud, et eh, esimees sai väga kenasti hakkama. üksainus soov mul aga on järgmisel korral, kui hääletame, siis äh, peaks olema ikkagi e, plaanitud hääletamisaeg korralikult e, ühe e, plokina. täna on meil hääletamine ka fraktsioonis, otsuseid on vaja teha, mis on tähtsad, palun võtke arvesse ka meie nõudmisi parlamendiliikmetena, aga suur tänu kõigile, hääletamine oli hea ja loodetavasti lepitus toob hea tulemuse ka, suur tänu. D'ores et déjà, d'ores et déjà juba praegu tahaksin teile öelda, et oleks igati tark äh, oma teisipäeva ja kolmapäeva septembri viimasel nädalal järgmisel aastal, et te näeksite selle ette eelarve hääletuseks aastaks kaks tuhat üheksateist ja fraktsioonide koosolek, fraktsioonide osas loodetavasti suudate neid mõjutada ja neid veenda, et äh, eelarve muudatusettepanekute hääletamine on esmatähtis ülesanne ja ma taha, ma väga sooviksin, et fraktsioonid võtaksid meid tõsiselt ja kohtleks meid väärikalt. härra Tarand uh,. I... suur tänu teile, esimees. hoolimata sellest, et sain kõikide hääletamistega lüüa, olen nõus igal juhul eh, härra Rüübikiga no.. Je voudrais vous indiquer eh, tahaksin teile veel teada anda, et eelarvekomisjon võttis vastu meie muudatusettepanekud aastaks kaks tuhat kaheksateist ja tahaksin anda sõna Euroopa Komisjonile. härra Jean Jurel, härra direktor on meie seas täna siin, võib-olla tal oleks mõni kommentaar uh,. Thank you, chairman, for giving the suur tänu, et andsite ka komisjonile sõna, härra esimees. teen lühidalt. ei hoia teid kinni väga pikalt pärast seda pikka hääletust. liitun esimehe ja nende liikmetega, kes tunnustasid raportööre selle suurepärase saavutuse kokkuleppimisel ja edukal hääletamisel. tahaksin tänada teid tähtsa töö eest, mida olete teinud selle tohutu hulga muudatusettepanekutega toimetulemisel ning kompromisspaketi edukal lõplikul hääletamisel ma ei hakka täna väga detailidesse laskuma oma kommentaarides, nagu teate, siis oktoobris pärast täiskogu hääletust saadab komisjon teile, nii nagu iga aastal äh,, täitmiskirja, kus me kaasame nii parlamendi kui ka nõukogu positsioonid. nüüd veel mõningad vähesed kommentaarid tänaseks. üleüldiselt suur aitäh kogu komisjonile selle eest, et hääletasite läbi need äh, suure hulga äh, muudatusettepanekuid, äh, mis on olulised selle eelarve sündimisel. komisjoni poolt suur tänu. mis puudutab rubriiki üks A, siis tahan siin ühte murepunkti küll väljendada. nimelt on see seotud sellega, et assigneeringud äh, Euroopa Solidaarsuskorpuse jaoks liigutatakse siit ümber, ma saan muidugi tegelikult aru selle hääletamise loogikast, mille eesmärk ei oleks ette rutata siin õiguslikust menetlusest, aga meie mure on see, et kui õiguslik menetlus jõuab lõpule eh, ja eh, kui siis vastavalt lepitusel ka selgub, et eh, vastavad muudatused tehakse eelarvesse, siis tuleb meil paranduseelarve välja tuua, mis asju üleüldiselt viivitab ning võib ka äh, mobiilsust kindlasti kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Euroopa noorte jaoks mõjutada. seda peame mõtlema ja kukla taga hoidma, kui lähme lepitusele. mis puudutab äh, üks B jagu, siis siin üks kommentaar. Äh, noorte töötuse vastase võitluse algatus oma eelarve eelnõus on komisjon teinud ettepaneku, et me peaksime võrdselt jagame, jagama need äh, summad, mis äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, ülevaatamisel tehti ettepanekuna ka nii nõukogu kui ka komisjoni poolt aastateks kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend. nüüd aga kiirendatakse parlamendi poolt nende summade maksmist kaks tuhat kaheksateist, mis muidugi on, sellel on omad hüved, aga see tähendab ka seda, et aastateks kaks tuhat üheksateist ja kakskümmend jääb alles napimalt vahendeid Eh, teine jagu, tuletan meelde teile, eh, liikmed, et igal aastal ja sel aastal ka eh, eelarve eelnõule teeme paranduskirja komisjoni poolt oktoobri keskpaiku ja see toob teieni viimased hinnangud selle kohta, millised selle jao all meie eesmärgid on. jätan siin praegu kolm kuni viis jaod vahele, aga ütlen siiski neljanda jao kohta seda, et siin on mm, väga harva esinev kokkulepe parlamendi ja nõukogu vahel. positsioonid on väga lähedased, nimelt on meil ühtne soov eh, liitumiseelse abi vähendamise kohta Türgile. ja seda peab kindlasti arvestama, kui läheme lepitusele. nii et veel kord suur aitäh, et andsite mulle sõna. veel kord õnnesoovid ka raportööridele kordan siin üle ootan edukat, täpselt sama edukat hääletust oktoobri täiskogul ja ma arvan, et hea alus on olemas selleks, et lepitusele minna. ootame teiega koostööd selleks, et edukalt see protsess lõpule viia ja võtta vastu kaks tuhat kaheksateist aasta eelarve. aitäh! suur tänu, härra direktor, nende kommentaaride eest. kuulasime neid tähelepanelikult ja meil on väga hea meel konstruktiivsete suhete üle, mis parlamendil on komisjoniga ja eriti eelarve peadirektoraadiga. härrad raportöörid, kas te äh, kõneleksite meile oma muljetest nüüd pärast seda hääletust, härra Muresson. Äh, suur aitäh teile esimees, tere hommikust, head kolleegid! kõigepealt suur aitäh teile kõigile, et olite alati olnud arvukalt kohal nii eile kui ka täna kogu hääletamise jooksul. ma arvan, et see annab väga selge signaali ka komisjonile ja nõukogule selle kohta, et meie oleme väga tõhusat ja pingelist tööd pannud sellesse, et kaks tuhat kaheksateist aasta ühenduse eelarve oleks vastu võetud korrektselt parlamendi poolt. kõik need asjad, mille üle hääletasime, nagu täna ja eile nägime, on väga tugeva enamuse saanud siin eelarvekomisjonis, ma olen äh, lootusrikas, et ka äh, täiskogu selle ära kinnitab ühe oma hääletusega ning äh, nõukogule näitab see ka seda, kuivõrd tugev on parlamendi positsioon. nüüd Euroopa Komisjoni poole pöördun, suur aitäh teile tehtud kommentaaride eest, ütlesite siin eelarve eelnõu muutmiskirja äh, kus ja siis vastavalt äh, siin äh, taotlus äh, jao kaks osas, see on tavaline menetlus loomulikult, aga me teame ka seda, et kiri ilmselt ulatub kaugemale veel teisest jaost, mõjutab ka teisi. ja ja meie hääletamise eelselt täna ei saanud me siin midagi teha, kuna me teadsime, et äh, selle äh, rubriigi jaoks äh, oleks olnud võimalik midagi teha, oleks olnud meil aga informatsiooni ennem selle kohta ja kogu protsess oleks olnud läbipaistvam, siis me oleks saanud seda ka oma hääletamisel arvesse võtta. nüüd aga oleme jõudnud kohta, kus parlament on võtnud väga selge positsiooni kõikide rubriikide kohta vastu ja äh, siin kutsun üles ka volinik Oettingeri, et tõesti, lepitus saab olema väga raske, kui komisjon äh, peab nõuks mitte võtta arvesse parlamendi positsiooni praegusel hetkel, kui ta oma äh, eelarve eelnõud muutva kirja välja annab. nii et need asjad, mida oleme võtnud suure enamusega vastu eile ja täna, mida rohkem on teie kirjas neid välja toodud, äh, seda lihtsam lepitus saab olema. lepitus, mis arvestades, et äh, eelarve eelnõud muutev kiri tuleb pärast parlamendi positsiooni ja loomulikult äh, lepitus ilmselt on raskem selle võrra. aga nüüd äh, noorte äh, töötu äh, algatus rakendus eelarvet aastaks kaheksateist ei ole meie pakkunud välja, et vahendeid kiiremini ära kasutataks, vaid me teeme ettepaneku, et oleks vaja värskeid vahendeid selleks, et silmitsi seista väga suure probleemiga Euroopas. noorte töötus on endiselt väga kõrgel tasemel väga paljudes Euroopa riikides. meie arust. see kakssada kolmkümmend kolm miljonit eurot, mille on ette näinud komisjon, ei ole piisav raha selleks, et äh, selle suurusega probleemist jagu saada. nii et meie ei paku välja, et vahendite äh, kasutamise kiirendus on vajalik, vaid rohkem vahendeid on vaja. Äh, minu poolt kõik, suur aitäh, et olite kohal niivõrd arukalt ja hääletasite, suur tänu! suur tänu, härra üldeelarve raportöör ja nüüd saab sõna härra Ashworth, kes tegi ära väljapaistva töö. To... suur tänu teile, esimees, tahaksin veel kord tänada kolleege abi ja toe eest, tahan tänada ka variraportööre ähm, selle töö eest, mida nad on pannud selle eelarve eelnõu koostamisse. tahan öelda, et parlament on äh, viimase aasta jooksul kasvu ette näinud kaks koma kolm protsenti eelarvesse. mina olen alati arvanud, et see on teetähis, mis on mõistlik ja vastutustundlik äh, ja võiks olla siin musternäidiseks, võiksime võrrelda siis seda kasvu teiste institutsioonide omaga. see tähendab muidugi seda, et tuleb olla distsiplineeritud, võtta ka karmimaid otsuseid vastu, selge on, et mõningate teemade osas on kolleegid äh, tahtnud olla eri meelt minuga, loomulikult äh, on see otsus, äh, millest pean mina kinni pidama ja mida austama ja selle tulemusena teeme ettepaneku eelarve kohta, mis on kusagil kolmeprotsendise kasvu äh, piiri juures, mis ei olnud asi, mis oleks olnud mulle kõige meelepärasem, aga ma muidugi austan äh, meie komisjoni liikmete vaateid. ma arvan, et meil on ka olemas positsioon, mida me saame nüüd viia lepitusele nõukogu ja komisjoniga. ja ootame sellega ka häid tulemusi hiljem. suur aitäh teile, esimees, ja head kolleegid, tänu teilegi! tänan, härra Ashworth ähm,. tervitan teie muret avalike vahendite kokkuhoidmise pärast. tõsi on, et me oleme võtnud teatud kohustused, ei ole, ei ole päris kindel ka, et Äh, lepitus ei vii meid mingisuguse vahepealsele positsioonile, vaatame. Sigrid Muresson rääkis noorte tööhõivest. kas te võiks, lubaksite mulle isiklikku märkust? siin esitati pilootprojekt selleks, et äh, need, kes äh, on praktikaõppel, need saaksid samuti kasutada äh, kasutada, kasutada Erasmust, õpipoisi õpe on paljudes riikides oluline, Saksamaa, Holland, Austria, äh, oskavad paremini tööturule, töömaailma tuua noori ja see, seda pilootprojekti on toetanud ka komisjon oma programmi, nelisada miljonit sai see selleks, et Erasmuse stipendiumid läheksid ka õpipoistele ja jagaksin teiega oma veendumust, et see ilmselt on üks väga õige hoob, kuidas edendada kodan-, Euroopa kodanikutunnet noorte seas ja hoob ka selleks, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides noored leiaks endale töökohad. kuid õpipoiste liikumine Euroopas on, on keeruline, kakskümmend kaheksa liikmesriiki tähendab seda, et on kakskümmend kaheksa erinevat õigussüsteemi tuleb seega survet avaldada meie liikmesriikide valitsustele selleks, et seadusandluks äh, areneks ja selleks, et meil oleks ühtne raamistik, äh, mis reguleeriks siis õpipoiste saatust, staatust Euroopas, see oli selline isiklik märkus. enne istungi lõpetamist tahaksin meelde tuletada, millised on järgmised koosolekud. resolutsioon, mis käib kokku muudatusettepanekutega kümnendal oktoobril on hääletus eelarvekomisjonis, esimene triloog kaheksateistkümnes oktoober, täiskogu arutelud ja vastuvõtmine parlamendi positsiooni osas siis kahekümne neljas või kahekümne viies oktoober ning lepitusperiood algab seejärel, esimene kohtumine kuuendal novembril, järgmine loodetavasti võib-olla ka viimane seitsmeteistkümnendal novembril ja igal juhul peame tööga lõpule jõudma lepituse vallas kui me tahame saavutada positiivset tulemust enne kahekümnendat novembrit. ja nende sõnadega. kas teil on äh, märkusi, muid küsimusi? kui neid ei ole, siis istung on lõppenud.